okay, uh, tere tulemast kõigile. ma kavatsen uh, esialgu kõneleda uh, rootsi keeles ja kui hakkame hääletama, siis lähen üle inglise keelele, ütleb esimees. niisiis, tere tulemast kõigile. tere tulemast meie komisjoni istungile alustame esimese päevakorrapunktiga ja ma vabandan, et me algusega natuke hilineme, aga me pidime koordinaatorite koosoleku arutelud lõpetama ning esimene päevakorrapunkt loomulikult oli koordinaatorite koosolek, selle oleme juba äh, ära teinud, nii et, et seda enam päevakorras ei ole äh, ma ütlen tavaliselt, et te võite alati vestelda äh, ükskõik mis teemal ja kus iganes, ainult mitte siin saalis niisiis, meie teine päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine, keegi ei ole nõudnud päevakorra muutmist, seega loeme päevakorra kinnitatuks. kolmas päevakorrapunkt, esimehe teadaanded. võib-olla te juba teate, et äh, proua Bergmann äh, liitus ALDE fraktsiooniga Äh, tervitame teid siis nüüd siin komisjonis äh, teisel kohal ning samuti tervitame äh, proua Kristiina Morvaid, kes on meiega liitunud, tema on fraktsioonilise kuuluvuseta saadik. samuti tahaksin rääkida, öelda, et proua Maits ei ole enam asendusliige. ning meil toimub üheksandal oktoobril ühisistung ning äh, siin saalis on äh, meie äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta koosolekute ajakava, see jagatakse teile välja. nii palju siis esimehe teadaannetest ja nüüd räägiksin siis sellest, mida koordinaatorid otsustasid, me oleme koordinaatorite soovitused juba välja jaganud, keegi pole mingeid vastuväiteid saanud, seega loeme need kinnitatuteks. ja tahaksin ka teatada, et me oleme teinud protokolli väikese muudatuse. tegemist on siis viieteistkümnenda septembri istungi protokolliga. ja nüüd saame alustada hääletusega. okei okay,, then we niisiis alustame hääletusega. kõigepealt Horisont kaks tuhat kakskümmend, mis on raamprogramm teadusuuringuteks ja arendustegevuseks. küsin, kas raportöör soovib sõna? jah, palun. aitäh, esimees. tahaksin tänada kõiki, kes esitasid muudatusettepanekuid sellele raportile meie muudatusettepanekute äh, seisukoht on selline, et äh, ka soolised küsimused peavad olema kaks äh, tuhat kakskümmend prioriteetide hulgas ja samuti peab kõnelema ühiskonna ees seisvatest väljakutsetest ning inimressurssidest. sooküsimused peaksid leidma kajastamist ka rahade eraldamisel nii et, et nii mehed kui naised äh, omaksid võrdseid võimalusi äh, teadusuuringute tegemiseks, et neil oleksid samad äh, võimalused kutsealaseks arenguks me peame tegema väga palju selleks, et seda saavutada, tahaksin kõiki tänada antud panuse eest ja jään ootama hääletust. aitäh. siis alustame hääletusega. ma saan aru, proua Kornlisson, et te tahate väga innukalt juba hääletama hakata. niisiis alustame muudatusega kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend kolm osade kaupa, kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame teist osa kontrollima. hääletus on alanud And the vote is closed. nüüd on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame ka seda kontrollima, niisiis hääletus on alanud, muudatus kaheksa. hääletus on lõppenud. issakene, vastu võetud vabandust, nüüd muudatus kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime siis muudatust kolmkümmend viis, hääletus on alanud, muudatus kolmkümmend viis. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmkümmend üheksat hääletus on alanud, muudatus kolmkümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et nelikümmend kolm ja järgnevad langevad ära ja läheme muudatuse nelikümmend üheksa juurde. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend koos suulise muudatusega kas keegi on su suulise muudatuse vastu, ei ole, siis hääletame muudatust viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tulemus ei olnud päris selge, nii et, et peame kontrollima muudatust viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud, see on vastu võetud. jah. Äh, praegu on tulemus väga selge, aga enne ei näinud asi sugugi selge välja, sest ei tõstnud käsi. kui teie kätt ei tõsta, siis ma ei näe ju. nii, viiskümmend neli, kes on poolt? viiskümmend neli. me hääletame muudatust viiskümmend neli. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatust viiskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et seda tuleb kontrollida, niisiis muudatus kuuskümmend neli, hääletus on alanud. But that's impossible. In that has to be something translated nii on võimatu töötada, ma nägin väga paljusid käsi tõusmas, kui öeldi ei. muudatus kuuskümmend viis nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus ja kuuskümmend seitse on identsed, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud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 vastu võetud. kaheksakümmend ja kaheksakümmend üks kaidentsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse langeb ära, nüüd üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, me peame kontrollima muudatust sada seitse, hääletus on alanud. muudatus sada seitse. nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud. sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 ei, me ei saa neid kokku panna. sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme. kümme järgmisena, jah. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, vabandust, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu,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 vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on selgelt vastu võetud, niisiis äh, suur aitäh raportöörile. Um, Läheme oma hääletusega edasi. päevakorrapunkt number seitse, õiguste ja kodakondsuse programmi kehtestamine ajavahemikuks kakssada, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. kas raportöör soovib äh, midagi öelda? palun. suur tänu, ma teen kiiresti, tahaksin tänada meie kolleege, kes on äh, esitanud muudatusettepanekuid. suur tänu äh, kolleegidele variraportööridele koostöö eest, suur tänu teie abi eest kompromissettepanekute koostamisel, mis on aidanud meie raportit muuta lihtsamaks ning aitavad tagada ähm, programmi nähtavust ja püsivust ajavahemikul kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. Daphne on nüüd äh, laiemasse programmi integreeritud ja meil on võimalik saavutada ka neid eesmärke, mis on püstitatud seoses naiste ja lastevastase vägivalla vastase võitlusega. oluline on meie jaoks ka see, et selle programmi äh, rahastamisvahendid ei vähene, vaid pigem suurenevad. Te olete toetanud mind selles, suur tänu teile kõigile ja loodame, et hääletuse kaugu, käigus õnnestub meil saavutada selle programmi jätkumine. suur tänu! ja asume hääletama, enne aga kui me asume hääletama, siis äh, juhiksin teie tähelepanu sellele, et minu hääletusnimekirjas punktis äh, number, lehekülje number kuus, põhjenduspunktis äh, number kuus, muudatusettepanek number kolm on kirjutatud, et see langeb ära, kui muudatusettepanek kakskümmend viis vastu võetakse, aga see pole tõsi, siin on kirjas, et seda võib ühendada muudatusettepanekuga kakskümmend viis, nii et äh, muudatusettepanek äh, number kolm, seda me ka hääletame, tahtsin ma teile öelda, enne kui me asume kogu dokumendi hääletuse kallale. aga nüüd asume hääletama ja alustame muudatusettepanekuga viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja see tähendab seda, et viiskümmend kaks langeb ära muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja viiskümmend viis, viiskümmend neli, viiskümmend kuus langevad ära, viiskümmend seitse on tagasi võetud, nii et hääletame muudatusettepanekut viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et tagasi lükatud, kuid kontrollime siiski muudatusettepanekut viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. siis kompromiss, muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja see tähendab seda, et terve rida muudatusettepanekuid jäävad ära ja hääletame edasi kompromissmuudatusettepanekut number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja jällegi terve rida muudatusettepanekuid langeb äh, ära nüüd ja hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et seda me peame elektrooniliselt kontrollima, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist. vabandust, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks. Okay, but I, I go from there. I, I go from there and down. Mm -hmm. Okay, we vote on hääletame muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja see tähendab seda, et terve rida muudatusettepanekuid langevad ära ja hääletame nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja see tähendab, et järgmisena hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend viis on tagasi võetud, siis muudatusettepanek üheksakümmend kuus, osade kaupa hääletame esimest osa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend kaheksa. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend üheksa. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada. ei, siiski kontrollime üheksakümne üheksandat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt. sada üks on suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on midagi selle suulise muudatusettepaneku vastu, paistab, et ei ole paistab, et keegi peab tutvustama seda suulist muudatusettepanekut, kuid kuivõrd seda ei ole, seni jääb proua Kosta, palun. Eh, l'emendamento della eh, Childers eh, praticamente Te muudatusettepanek, mille esitas Nessa Childers, seal on kirjas, et iga-aastane raport seotud aastase programmiga kajastab kahte konkreetset artiklit ja meie muudatusettepanek äh, tähendaks, et äh, on seotud iseäranis nende kahe äh, artikliga või muudatusettepanekuga, aga mitte äh, ainult nendega. kas kellelgi on midagi selle vastu? kas saame siis hääletada muudatusettepanekut sada üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud ja ma arvan, et tagasi lükatud. kuid kontrollime seda. muudatusettepanek sada kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. paistab, et siiski on viis liiget, kes ei ole veel hääletanud. hääletus on siiski lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada neli, kes on poolt? vastu. erapooletud? ma arvan, et vastu võetud. väga raske on praegu hääli kokku lugeda, sellepärast et kõik ei tõsta oma käsi kõrgele, nii et äh, kui te tahate tõesti äh, hääletada, siis hääletage. Äh, aga kui te olete suhteliselt ükskõiksed, siis te ei tõsta kätt piisavalt kõrgele, nii mul on väga raske näha. kontrollime siis saja neljandat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolm väga raske oli, oli näha. kolm tõstsid oma kätt, ülejäänud hoidsid oma käsi pooles vinnas nii-öelda ja mul oli väga raske näha, mis see tulemus on. ja ma ei hakka siin hääletamise keskel vaidlema, hääletame sada, saja viiendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üks langeb ära, muudatusettepanek kakskümmend kolm osade kaupa, hääletame esimest osa kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et teist osa peame siiski kontrollima, elektrooniline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks langeb ära, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu ma just teatasin ennem, et me hääletame muudatusettepanekut number kolm ka, see äh, kao kuhugi. ma kontrollisin seda äh, ise, nii et hääletame muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. paistab, et vastu võetud. kas keegi soovis kontrolli? ei. proua Stella, palun, võtke ennast kokku muudatusettepanek kakskümmend kuus langeb ära, muudatusettepanek number neli, see on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend üheksa. Te ei hääleta korralikult ja mul on väga raske, kuidas te hääletate, näha, ma näen ainult koordinaatoreid, püüan koordinaatoreid äh, püüda siit kinni, aga, aga hääletame siis nüüd elektrooniliselt muudatusettepanek kakskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on midagi selle vastu, ei ole, sellisel juhul hääletame. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud veel üks suuline muudatusettepanek, kellelgi ei ole midagi selle vastu, hääletame. hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. terve rida muudatusettepanekuid äh, langevad ära, muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kuus, hääletame osade kaupa, kõigepealt esimene osa. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. teine osa. kontrollime esimest osa muudatusettepanekust kolmkümmend kuus elektrooniliselt hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse langeb ära, hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kolmkümmend üheksa langeb ära, kuivõrd need on identsed, nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletame seda osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vabandust, see on tagasi võetud, nelikümmend kolm langeb ära, hääletame muudatusettepanekut kuus. kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa ja viiskümmend on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksa langeb ära, hääletame muudatusettepanekut üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni või arvamuse, resolutsiooni projekti elektrooniliselt. hääletus on alanud. And, and, the, uh, and the, this clearly adopted, so thank you vastu võetud, pole vähimatki kahtlust, täname arvamuse koostajat ja läheme edasi muudat-, päevakorrapunkt number kaheksa, majanduspoliitika koordineerimine Euroopa poolaasta kaks tuhat kaksteist aasta prioriteetide rakendamine. kas raportöör soovib sõna? Then we start voting uh,. We start with amendment. ja alustame muudatusettepanekuga kaheksa. kes on poolt? vabandust, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime muudatusettepanekut kolmteist hääletus on alanud, muudatusettepanek kolmteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kontrollime muudatusettepanekut seitseteist. hääletus on alanud, muudatusettepanek seitseteist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud? ma arvan, et kontrollime ka muudatusettepanekut kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt? kontrollime kahekümne esimest muudatusettepanekut. hääletus on alanud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kolmekümnendat muudatusettepanekut, hääletus on alanud, muudatusettepanek kolmkümmend. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number üks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja terve rida muudatusettepanekuid langevad ära, hääletame muudatusettepanekut number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu arvamuse projekti muudetud kujul elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud ja suur tänu arvamuse koostajale. Oh, eh, Läheme siis edasi number üheksaga, see on siis äh, vaheraport, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ja positiivse lõpptulemuse saavutamist. kas raportöör soovib sõna? ei, lähme siis edasi hääletusega. ja alustame muudatusettepanekuga number kaks, kes on poolt, vastu, e, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. number kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, poolt, vastu vabandust, ütleb esimees, neli uuesti, poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et kontrollime seda siis. hääletame. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nii et hääletame siis number, muudatusettepanekut kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame siis terve resolutsiooni üle elektrooniline hääletus, hääletamine on avanud, avatud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. suur tänu raportöörile. Läheme siis edasi punktiga number kümme, mis on siis ettevõtete nii väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm. ma tahan teada, kas raportöör soovib sõna, palun. Äh, proua Janna Kõnetakis. Thank you. suur tänu, hea sõber ma tahtsin öelda seda, et kompromiss ühe juures meil on lisatud siia suuline muudatusettepanek, aga see on sellist tehnilist laadi muudatusettepanek. me pidime muutma sõnastust, kus on öeldud paindlik koolitus, sest, sest programm ei saa tegelikult äh, koolitusega tegeleda, ehk siis ta juhendab koolitust me siis toetame koolitustegevust, aga me ei saa pakkuda koolitusi, mis on ju selge, et see, seda teha ei saa suur tänu. alustame siis hääletamisega. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa langeb ära. Lähme edasi neljakümnega, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi üheksa, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu erapooletud? ma arvan, et kontrollime siis seda, palun. palun hääletame. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, me peaksime kontrollima uuesti viiskümmend kaheksa, palun hääletame, muudatusettepanek viiskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kolmteist muudat- ja poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime uuesti neliteist, muudatusettepanek neliteist, hääletame palun. hääletamine lõppenud, vastu võetud. see tähendab kuuskümmend langeb ära muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kontrollime, kontrollime seitseteist uuesti, palun, hääletame. nüüd hääletame seitseteist. hääletamine on lõppenud vastu võetud. viisteist langeb ära, läheme edasi kuusteist, see on seesama. nüüd number kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 see on ka suuline muudatusettepanek. kas kelle, kellelgi on vastuväited suulise muudatusettepaneku kohta? ei, hääletame palun. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuu-, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja terve resolutsioon elektrooniliselt, hääletame palun. hääletamine on lõppenud ja selgelt on see vastu võetud, nii et suur tänu raportöörile. Thank you. Exactly. Uh, we then going on to the next and that's is uh... Lähme edasi järgmise punktiga, see on üksteist, programm Loov Euroopa. kaks suulist muudatusettepanekut. kas kellelgi on vastuväiteid suulistele muudatusettepanekutele, ei ole. kas me võime teha siis äh, plokihääletust? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi. ja palun. Solo un secondo per eh, dire come relatrice della Commissione Cult-. tahtsin öelda seda, et eh, kultuurikomisjoni raportöörina ma tahaks öelda, et ma olen täiesti nõus nende muudatuste vaimuga, aga samas ma tahaksin kinnitada Femikomisjoni liikmetele, et minu tekstis ma olen ise lisanud juurde ühe konkreetse punkti siia selleks, et toetada äh, nende naiste tööd ja ka loovate naiste tööd selles valdkonnas suur tänu, nii et see on siis kaksteist edasi Euroopa Liidu inimõiguste strateegia läbivaatamine, on osade kaupa. alustame esimesega, number üks. esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi, kolmteist otsused registreeritud koosolest tulenevaid varalisi taga, tagajärgi käsitlevates asjades. kas raportöör soovib sõna võtta? ei alustame hääletusega muudatusettepanekute osas. kõigepealt number seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu,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 suur tänu hääletamast ja nüüd me läheme siis edasi järgmise punktiga, mis puudutab naised, teemat naised äriühingute juhatuses ja lähen edasi Rootsi keeles okei okay,, no fortsätter vi eh, sammanträde. niisiis, jätkame siis oma istungit. järgmine päevakorrapunkt on naised äriühingute juhatuses. Äh, selle küsimusega seoses on meil väga palju arutada, tegu on väga päevakajalise teemaga ning kõik on loomulikult väga huvitatud selle teema äh, arutamisest. kõigepealt annaksin ma sõna proua Kratsale sellepärast et tema raport on selle ettepaneku aluseks, kui ma ei eksi. niisiis, proua Kratsa, teil on sõna. suur aitäh Äh, enam kui aasta tagasi äh, võtsime me selle raporti oma komisjonis vastu. Äh, me rääkisime sellest raportist, kuidas edendada naiste osalust ette äriühingute juhatustes ning aasta hiljem on komisjon ette valmistanud ettepaneku, me veel ei tea, millist, millise kuju see ettepanek täpselt võtab, aga see ettepanek Äh, puudutab siis äh, kvootide kehtestamist suurte äriühingute juhatustes. me usume, et tegemist on väga hea tulu, tulemusega, mis sai aluse meie parlamendi algatusraportist. me oleme alustanud dialoogi avalikkusega, oleme alustanud äh, konsultatsioone ning nüüd liigume siis ka komisjoni otsuse suunas. on olemas liikmesriike, tahavad mõjutada komisjoni algatuse lõppkuju, see ei ole äh, aga õige, sest sellepärast äh, see mõjutab seda viisi, kuidas otsuseid langetatakse. Äh, komisjon peab tegema oma ettepaneku, meie peame seda arutama, nõukogu peab seda arutama ja siis me vaatame, kuhu me jõuame. me ei saa luua Euroopat niimoodi kahel tasandil, Euroopa tasandil ja riiklikul tasandil me peame siin ikkagi kinni pidama Euroopas kehtivatest menetlustest Äh, meile, meile peaks valmistama muret äh, siin Euroopa Parlamendis see, et üritatakse kogu õigusloomeprotsessi muuta ja seda üritavad teha liikmesriigid. Äh, nüüd aga asjast sisuliselt, tulemus on hea ning me peaksime vaatama seda ettepanekut, siis komisjoni ettepanekut positiivses valguses. kui see ettepanek meieni jõuab, saame esitada oma muudatusettepanekud ja seda ka arutada. hetkel aga on jäänud selline mulje, et on blokeeriv vähemus, kes takistab komisjoni algatust me peame reageerima, me peame inimestele meelde tuletama, et meil on olemas siin Euroopa huvid, meil on Euroopa menetlused ning me peaksime seda meelde tuletama oma liikmesriikidele, samuti eh, komisjoni liikmetele ja nägema kogu küsimust positiivses valguses. Eh, selline õhkkond, mis praegu on kujunenud, on lihtsalt lubamatu. Eh, need kahe, kahtlused, mida väljendatakse, need on täiesti lubamatud pärast äh, proua Redingu teadaannet. me oleme praegu kriisis. Euroopa ei suuda areneda, ei suuda muutuda konkurentsivõimeliseks, meil ei ole majanduskasvu, me ei suuda saavutada sotsiaalset ühtekuuluvust, ei suuda lahendada noorte probleeme, äh, noorte seas on tööpuudus eriti kõrge me ei, ei anna võimalusi ettevõtetele areneda, et need, et nad saaksid luua töökohti ja olla konkurentsivõimelised ja praegu seistes silmitsi kõigi nende probleemidega peame me olema väga ettevaatlikud, kui me hakkame esitama nõudmisi, millel võivad olla rahalised tagajärjed, sest me teame, et meil on rahalisi probleeme. aga sellel meetmel ei ole ju mitte mingisuguseid rahalisi eh, tagajärgi, otse vastupidi. Eh, Euroopas ja USA-s ning mujalgi on läbi viidud uurimusi arengu, eh, teadusuuringute asutuste poolt ja on leitud, et niimoodi saab just nimelt inimressursse aktiveerida, kaasata andekaid inimesi nii suudaksime muuta ettevõtted elujõulisemaks. me peame minema kaugemale ideoloogilistest raamidest ja kivistunud vaimulaadist, me peame vaatama ühis-, tulevikku nii ühiskonna kui ka majanduse seisu huvides. peame saatma väga selge signaali, enne kui see õigusloomealane ettepanek meieni jõuab Äh, sellepärast et äh, kui asjad nii jäävad, siis võib-olla seda ettepanekut ei tulegi. meil on valida kahe tee vahel. ühelt poolt äh, inimestele tundub, et meil on raskeid probleeme, meil on finantskriis. me peame euro päästma. me peame negatiivsed tagajärjed, mis on tekkinud euroalas, kuidagi tasakaalu saama ja seetõttu väga paljud inimesed ütlevad, et praegu ei ole aeg üldse seda teemat arutada. meil on teisi probleeme. mina seevastu arvan, et me peame oma hääle kuuldavale tooma, me peame ütlema, et me ei soovi sellist ühemõõtmelist Euroopat me ei pea tegelema ainult finantskriisi, vaid ka väga paljude teiste küsimustega, mida tuleb iga päev uurida ning teiseks, isegi kui me seame kriisi prioriteediks, siis äh, uuringu, uuringud näitavad, et naiste osalus äriühingute äh, juhatuses on Euroopale kasuks, see aitab Euroopal kriisist välja tulla ja areneda. nii et, et ma arvan, et me peame tegutsema ja ei tohi paigalt ammuda, aitäh! aitäh! kõigepealt saab sõna üks koordinaatoritest, proua Kornelissen. suur aitäh, esimees. suur aitäh proua Kratsale selle sissejuhatuse eest. me kõik oleme lugenud seda ettepaneku eelnõu, mis on nii-öelda meieni jõudnud, kuigi see pole veel ametlik. mul on väga hea meel selle üle, et meil on nüüd juba midagi konkreetset paberil, kuigi seda veel ametlikult ei ole esitatud ning ma arvan, et me peaksime toetama proua Redingit ning äh, äh, tõesti ütlema talle, ta peab selle asjaga edasi minema ma olen proua Kratsaga nõus, et nõukogu praegu põhimõtteliselt solvab meid sel moel, et ei lase demokraatlikel menetlustel äh, toimida ja äh, niimoodi tegelikult solvab ka iseennast. Äh, nõukogu isegi ei soovi sellist avalikku arutelu sellel teemal. lõppkokkuvõttes nõukogu võib ju alati öelda, kui see asi lõpuks nende ette arutusele jõuab et jah, me seda asja ei soovi ja meil on tõesti see blokeeriv äh, vähemus olemas, aga aga senikaua, kui seda teemat isegi ei ole arutatud, on äh, piinlik, et nõukogu kardab selliseid arutelusid. kui asi oleks minu teha, siis ma paluksin, et esi, komisjoni esimees või kogu meie komisjon saadaks kirja volinik Redingile ja toetaks teda ja kui äh, ei õnnestu saavutada nõukogus äh, või kui meil ei ole komisjonis üksmeelt selles osas, siis võib-olla need, kes nõus on, võiksid seda teha. nüüd annaksin sõna teistele koordinaatoritele, kõigepealt proua Tomson aitäh, ka mina olen väga mures menetluse pärast ning mulle meeldib väga see, mida proua Kratsa ütles selle kohta, kuidas meie parlamendi poole pealt peaksime asjadesse suhtuma. me peame olema ühtsed, sellepärast et tegemist on millegagi, mis tuleneb otseselt Lissaboni lepingust nõukogu ei ole aga valmis selleks, et parlamendil on samuti mõju seadustele. me kogesime seda juba Taani eesistumise ajal, kui oli arutusel Schengeni teema, kus nõukogu otsustas ilma parlamendita ja komisjonita tegutseda seekord on aga lugu veelgi hullem, seekord lihtsalt blokeeritakse direktiivi enne, kui seda veel on jõutud esitada ma arvan, et me siin peame tõesti äh, äh, reageerima, sest muidu hakkavad sellised asjad korduma kogu aeg, nõukogu hakkab lihtsalt asju blokeerima ning ma tahan, et kõik äh, siin parlamendis praegu toetaksid Redingi ettepanekut ning me peame alustama tööd selle direktiivi kallal, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna järgmine koordinaator proua Janaku Taakis ma oletan, et me kõneleme ettepanekust praegu üldiselt ja kõigepealt ma peaksin selgitama ühte asja, mida äh, minu sõber ei maininud, see Redingil lekitatud raport, me täpselt ei tea, mis seal on, nii et, et me tugineme praegu oletustele. me ei tea täpselt, kuidas ta oma seisukohad on sõnastanud, aga nii palju, kui mina tean, ei ole konsultatsioonide periood selle raporti osas veel läbi võib-olla ma sain siis valesti aru, äh, mulle, mulle oli jäänud mulje, et, et äh, see ei ole veel läbi ja volinik kiirustas. Ähm, mis puudutab nüüd äh, nõukogu, siis minu kolleeg siin ütles, et me peame nõukogule näitama. ma arvan, et ka nõukogu on valitud organ, seal on valitud ametnikud sellepärast, et nõukogus on ju teie, teie valitsuse liikmed või kuidas? proua Janakutakis, esimees üritab sekkuda. proua Janakutakis, sa, äh, tema räägib praegu, ütleb esimees Äh, need äh, inimesed, kes nõukogusse lähevad, äh, on valitud valitsuste esindajad, vähemalt Ühendkuningriigis on lugu nii ja ma loodan, et ka teie koduriikides on lugu sama. ja ma ei tea tõesti, miks me peaksime võitlema nõukogu vastu, me peaksime nendega koostööd tegema ja veel üks väike asi. me kõik usume põhiõiguste hartasse mis artiklis kuusteist sätestab, et inimestel on ettevõtlusvabadus me hakkame seda vaba, vabadust aga piirama, kui me ettevõtetele ütleme, kuidas nad peavad tegutsema ning artikkel kakskümmend üks keelab igasuguse diskrimineerimise soo alusel. muide, see säte toimib mõlemas suunas. nüüd on meil väga pikk nimekiri sõnasoovijatest. ma olen väga tänulik, et kõik sõnavõtud on olnud lühikesed, nii et, et paljudel on nüüd võimalus sõna võtta. aga nüüd äh, proua Gabriel. aitäh. ma tahaksin kõigepealt veel kord selgitada, et ma, ma toetan seda, mida meie kolleeg proua Kratsa ütles äh, jah, juba pikka aega me oleme oodanud seda, et ettevõtted ja valitsused äh, käituvad vabatahtlikult äh, selleks, et need meetmed, mida me toetame, ellu rakendatakse ja tugevdatakse naiste posits-, positsiooni äh, mina aga tahaksin teile esitada ühe küsimuse, milline on meie eesmärk, mida, keda me tahame veenda? ma ei usu, et me peame seda veenmist tegema siin naisõiguste komisjonis kõigepealt ma tean, et volinik Reding eh, ei pea eh, muretsema selle pärast, et meie tema algatust ei toeta, me toetame, aga see toetus peaks eh, muutuma tulemusteks ja veel üks asi, mida ma tahaksin rõhutada Äh, meil ei ole endiselt veel seda äh, konkreetset ettepanekut ja ma arvan, et oleks palju parem, kui meil oleks selline usaldusväärne allikas nii nende aruteludes kui ka sellele, äh, kui meil oleks tõesti see tekst, millele me saaksime keskenduda, nii et, et võib-olla minu seisukoht on väga isiklik, kindlasti on äh, Eh, riike, kes on oma eh, seisukohad juba teatavaks teinud ja eh, võib-olla siin on ka selle, tegu sellise bumerangi efektiga, et me ei ole reageerinud, me toetame mingit algatust, mida veel ei ole paberile pandud, aga ma arvan, et tegemist on ka oma positiivse signaaliga, see näitab, et me liigume õiges suunas, me oleme õigel teel ja kui äh, äh, riigid niimoodi reageerivad, äh, siis me saame loota ena, üha rohkem kodanike toetusele ja siin parlamendis me kaitseme just nimelt kodanikke ja nii ma arvan, et meil on niimoodi rohkem võimalusi oma tegevuses edukas olla ja, ja niimoodi tege-, tulemusi saavutada aga me peame ootama, kuni meil on mingi konkreetne tekst ja ma usun tõesti, et siin naiskomisjonis me oleme igal sammul näidanud, et proua Reding võib loota meie toetusele ning me, me looda-, nii et, et ma tahaksin veel kord öelda, me, me meil on vaja tõesti seda äh, väga tõhusat arutelu, kas temaga või kellegi tema, kellegiga tema kabinetist, aitäh Mrs Hannibal, please. Thank you, chair. aitäh. see, et meie ees ei ole veel mingit konkreetset ettepanekut ja et me seda arutame, on tingitud teatud liikmesriikide valitsuste tegevustest ja minu liikmesriik on üks nendest ja minul on häbi selle pärast, kuidas Ühendriikide valitsus on käitunud ma arvan, et see, kuidas see teema praegu areneb, selles on äh, omad süüdlased ja ma arvan, et meie peaksime praegu üritama asjad jällegi korda seada. mina olen alati proua, olnud äh, proua Redingi algatuste väga suur toetaja äh, see, kuidas naised on äriühingute juhatustes esitatud enamikus Euroopas ja eriti Ühendkuningriigis, on tõesti kohutav Äh, Ühendkuningriigis ähm, on äh, ettevõt-, tippettevõtete juhtkonnas vähem kui kümme protsenti naisi ja minu arvates on tõesti aeg käes, et äh, kiiresti selle probleemiga tegeleda ning ma arvan, et see, kuidas proua Reding kavatses seda teha, oli väga hea. ta ei kavatsenud midagi peale suruda, ta kava-, kavatses pidada konsultatsioone ja on tõesti häbiväärne, lausa traagiline, et ähm, see Äh, asi on praegu selliseks sasipuntraks muutunud. me ei tohi seda ettepanekut kaotada, ma arvan, et meie komisjoni kätes on proua Redingule öelda, et me toetame teda väga. Äh, nii et, et äh, me peaksime toetama teda ja peame toetama teda siin naistekomisjonis kui ka parlamendis Äh, ma arvan, et kõik äh, fraktsioonid peale ühe fraktsiooni äh, toetavad seda ettepanekut. nii et, et ma olen täiesti veendunud, et parlament kiidab selle ettepaneku heaks. tegemist on väga klassikalise situatsiooniga komisjon ja parlament nõukogu vastu ja mitte nõukogu enamuse vastu, me seisame silmitsi ainult blokeeriva vähemusega ja, ja siin ei ole süsteem enam demokraatlik loomulikult koosneb ka nõukogu äh, valitud esindajatest, äh, aga nad ei tegutse hetkel valitud esindajatena ja üheksa riiki, kui, kui minu andmed ei peta, on üheksa riiki, kes sellele vastu on, nii et, et nad ei ole enamuses. ning äh, tõenäoliselt oleme me selles olukorras, et me saame volinike enamuse toetuse, parlamendi enamuse toetuse ja lihtsalt üheksa liikmesriiki hakkavad seda asja blokeerima jutt käib meetmest, millega võideldakse diskrimineerimise ja vastu ja põhiõiguste eest, õiguse eest, et naised oleksid esindatud nii, nagu nad peavad ning nagu proua Kratsa ütles, on läbi viidud väga palju uuringuid, äh, mis näitavad, et ettevõtete tulemused on tegelikult paremad, kui nende juhatuses on rohkem naisi see, mida see blokeeriv vähemus nõukogus praegu teeb, on lihtsalt kohutav ja me peame tegema kõik, mis võime võimuses, et neile vastu astuda ja hoolitseda selle eest, et see meede läheks läbi, aitäh. proua Kill Nilsson järgmisena. meie fraktsioon, Roheliste fraktsioon on saatnud kirja härra Barrosole, kus me toetame komisjoni algatust ja nõuame, et nii kiiresti kui võimalik käivitatakse õigusloomealane protsess me arvame, et ei ole vaja järgi anda sellele survele, mis on tõesti skandaalne niisiis e, demokraatlike otsuste langetamise protsess peab toimima. E, naiste e, arv suurte ettevõtete juhtkonnas on tõesti naeruväärselt väike ning naiste, pädevate naiste arv ei ole sugugi väike, vastupidiselt sellele, mida mõned arvavad kvalifitseeritud naisi näiteks kahe tuhande kümnendal aastal nad olid kuuskümmend, moodustasid kuuskümmend protsenti ülikooli diplomi saanutest Euroopa Liidus, nii et, et asjad on väga selged. nii et, et me ei peaks sellele tagurlikule survele järgi andma ja on oluline, et asjad edasi areneks proua Hirš ka ALDE fraktsiooni nimel tahaksin äh, tervitada proua Redingi algatust. meil on väga hea meel äh, selle, selle üle, et asjad on lõpuks ometigi liikuma hakanud. me ei taha siin äh, pidevalt avaldada nõrka lootust, et asju peaks hakkama tegema, lõpuks ometigi asjad liiguvad liikmesriigid on sellel teemal kõnelenud juba pikka aega, üht-teist on tehtud ka Euroopa Liidu tasandil, mõnedes liikmesriikides on vastu võetud üsna ambitsioonikad seadused, eh, mis võib-olla võiksid olla veelgi ambitsiooni, ambitsioonikamad nende reeglite ulatuses. ning eh, tähtajad on mõnedes riikides ka palju ambitsioonikamad. Eh, ma mõtlen seda tähtaega, millal see kvoot tuleks saavutada siis nagu proua Kratsa ja proua Tomson ütlesid, on vaieldud selle üle, et kellel siin on Euroopa tasandil lõppsõnaõigus. mina tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Liit on äh, äh, mitmel korral suure häälteenamusega nõudnud, et komisjon tuleks välja äh, seadusandliku ettepanekuga Äh, nõukogu äh, viimane reaktsioon on minu arvates täiesti üllatav ning äh, see reaktsioon on olnud ka väga emotsionaalne. see on minu arvates täiesti kohatu. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Saksamaa asekantsleril näiteks ei ole valitud mandaati, teda ei ole valinud ametisse, ta ei ole vali, valitud ametisse parlamendi poolt, tema määrab ametisse kantsler ja ta on muide minu enda erakonnast, ma võin seda siin avalikult välja öelda. nii et, et demokraatlikul legitiimsusel on erinevaid vorme. nõukogus öö, äh, on rahvaesindajad ja täpselt siin parlamendis meie oleme ka rahvaesindajad ning kui meie rahvaesindajatena oma hääle kuuldavaks teeme, siis ei saa nõukogu meid lihtsalt ignoreerida meil on äh, valitsustes mõned ministrid, äh, kes on äh, Redingi ettepanekule vastu, teised on jällegi selle poolt. nii et, et mina küll ei ütleks, et Saksamaa on kaljukindlalt selle ettepaneku vastu, sõltub sellest, milline minister parajasti nõukogu istungil on. ja siin on jällegi parlamendi roll oluline samuti on mul hea meel selle üle, et proua Reding on edasi liikunud niivõrd äh, otsustavalt äh, konkreetsete sammude läbi, kõigepealt pööranud tähelepanu nendele ettevõtetele, kes tahavad siis naiste osakaalu suurendada vabatahtlikult. Äh, esialgu aga ettevõtted seda ettepanekut ei toetanud, seejärel käivitas proua Reding konsultatsioonid, need lõppesid mais ja nüüd sügisel peaks tulema siis ettepanek ning eh, kõikidelt peadirektoraatidelt on küsitud nende seisukohta ja eh, sügise lõpupoole jõuab ettepanek ka volinike kolleegiumi ette. ja minu arvates on eh, väga imelik, et et mõned inimesed, kes said äh, volinike kolleegiumisse kvootide alusel, korraga võtavad sõna selle äh, ettepaneku vastu, nii et, et siin on meil selge näide topeltstandarditest me ikkagi peame hoolitsema selle eest, et mõlemad sood oleks äriühingute juhatustes võrdselt esindatud. ma arvan, et meie siin Euroopa Parlamendis tõesti peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, selleks et me toetaksime oma varasemaid seisukohti ja avaldusi. ALDE fraktsioon on samuti saatnud kirja komisjoni presidendile, me palusime äh, et ta tõstataks selle teema oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus, kahjuks ta seda ei teinud, minu arvates oleks see olnud suurepärane võimalus näidata parlamendile, kui tõsiselt ta sellesse asjasse suhtub. mina loodan, et meie komisjonile õnnestub tõesti saata väga jõuline signaal ning väljendada oma, oma toetust proua Redingule ning korrata meie seisukohta selles küsimuses. proua Lunatšek järgmisena. aitäh ka mina olen nõus kõigi nendega, kes ütlesid, et meil on vaja öö, äh, oma komisjoni poolt väga tugevalt toetada komisjoni asepresidenti proua Redingit, et ta oma ettepaneku kallal tööd jätkaks ning äh, tahaksin käsitleda kahte teemat. üks on sisuline ja teine menetluslik. mis puudutab sisu, siis nagu paljud on öelnud, on väga palju tõendeid selle kohta, et ettevõtete tegevus paraneb, kui nende juhatustes on suurem võrdsus meeste ja naiste vahel samuti tahaksin kõigile neile, kes Redingi ettepanekusse kriitiliselt suhtuvad või kes nende kava, tema kavatsusse kriitiliselt suhtuvad, et aasta, poolteist aastat tagasi ta ütles, et palub kõigil teha seda vabatahtlikult, aga vabatahtlikult ei ole tehtud piisavalt ja to, tol korral ta juba ütles, et kui vabatahtlikkus ei toimi, siis tuleb asi muuta kohustuslikuks. ning minu arvates on täiesti loomulik, et kui asjad vabatahtlikus äh, korras ei toimi, Äh, ja kui teadlased äh, näiteks leiavad ja on tõestanud, et on hea, et äh, ettevõtete juhatuses oleks mehed-naised võrdselt esindatud, siis tuleb see asi teha kohustuslikuks. ning üheksa ministri kirjas on minu arvates väga huvitav see, et nad ütlevad, et jah, me nii väga toetame seda, et naised oleksid võrdselt esindatud äh, aga siis viitavad lähimuspõhimõttele, ütlevad, et nemad peavad sellega tegelema, aga probleem on selles, et siiani pole nad mitte midagi teinud, viimase pooleteise aasta jooksul nad ju oleksid võinud seda teha. nii et, et minu arvates on äh, siin äh, täiesti loogiline, et proua Reding nüüd äh, tuleb välja selle ettepanekuga ja palub, et me teda toetaksime nii palju siis sisulisest küljest. nüüd, mis puudutab menetlust, siis mina toetan seda, et me peaksime oma komisjoni poolt saatma kirja Äh, härra Barrosole, aga võib-olla ka nõukogule. kuidas me ei ole nõus nõukogude li saadikud li, liikmetega, olgu nad valitud või mitte äh, minu riigi puhul on näiteks, on parlament valitakse ja parlamendi enamus moodustab valitsuse, nii et ministrid ei ole tingimata valitud. aga meil on loomulikult äh, liikmesriigiti erinevad meetodid valitsuse moodustamiseks ning äh, ma teeksin ettepaneku, et meie siin naistekomisjonis palume, et parlamendi juhatus samuti pöörduks nõukogu poole mitte asja sisulise külje pealt, vaid just nimelt menetluse külje pealt. ja parlamendi president ja parlamendi asepresidendid võib-olla võiksid nõukogule öelda, et selline menetlus ei ole kooskõlas Lissaboni lepinguga. Äh, meil on vaja sinna õigusloomealast menetlust ja ärge, ärge teeme seda ainult oma komisjoni nimel, sest tegemist ei ole ainult naiskomisjoni küsimusega, tegemist on õigusloomealase menetlusega, nii nagu see Lissaboni lepingus kirjas on. niisiis ma teen ettepaneku, et meie komisjoni Äh, juhatus või kes iganes või teie, härra esimees, äh, pöördute siis parlamendi juhatuse poole ja palute ka neile, et nad kirjutaksid nõukogule, et niimoodi need asjad ikkagi ei käi ja veel viidates proua Kohmeriinile, kui ma tema sõnavõtust õigesti aru sain, kõnelesite te volinikest, kes väidetavalt ütlesid, et nad on selle vastu ma tean, et äh, meedias oli, et äh, volinikud Malmström ja Ashton olid selle vastu. Äh, möödunud nädalal Strasbourgis me küsisime seda nende käest isiklikult ja mõlemad ütlesid, et ei, see ei olnud õige, võib-olla nad ei ole kvootide väga tugevad toetajad, võib-olla nad ei taha neid kehtestada, aga avalikult nad ei ole küll välja öelnud, et nad neid ei taha. nii et, et väga hea, et ma selle üle küsisin. suur tänu ja nüüd saab sõna veel kolm sõnasoovijat ja seejärel annan sõna komisjoni esindajale, nõukogu esindajale ja seejärel on teil jälle võimalik sõna sõkkaleda. sellepärast, et ma tean, et neid sõnasoovijaid on küll. aga kõigepealt äh, saavad sõna ka komisjon ja nõukogu, aga kõigepealt proua Pastus. suur tänu, lugupeetud esimees, kaks kommentaari Euroopa naised moodustavad kuuskümmend protsenti ülikooliharidusega inimestest, nad on äh, kvalifitseeritud äh, tööjõud, äh, neil on oma pädevused, mis võimaldavad neil äriühingute juhatuses töötada. aga asjaolud töötavad neile vastu ja proua Redingi algatus on väga oluline sellepärast et see äh, soodustab äh, seda, et liikmesriigid äh, toetavad sellist auto reguleerimist, mis on üsna loogiline ja seetõttu on komisjoni asepresident teinud ettepaneku õigusloomelise teksti kohta, mille eesmärgiks on nõukogus vastu võtta õigusloomeline ettepanek, mis soodustab naiste ja meeste võrdõiguslikkust meie parlamendi seisukohad on üsna selged, me toetame asepresidendi ettepanekut ja see sõnum on äh, vajalik ja räägin seda Äh, olles tõsises majanduskriigis, äh, kriisis oleva riigi kodanik äh, ja just nimelt sellistest majanduskriisi tingimustes ei saa praegust majandust kasutada ettekäändena, miks mitte pöielda selliste soolist võrdõiguslikkust püüdlevate väljakutsetega seotud eesmärkide poole. on selge, et seda tõsist kriisi ei kasutataks ära selleks, et äh, mitte püüelda soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide poole ja Euroopa on äh, nõus ähm, ja me asepresident Vivian Redingiga, me peame saatma oma sõnumi, et äh, ja ka Euroopa Parlament peab saatma sõnumi, et me oleme sellise, selliste tõkete vastu ähm, komisjoni õigusloomeliste ettepanekute teel. parlament ei tohiks lasta relvedel rang-, langeda. Ähm, me siin räägime õiglusest ja tsivilisatsioonist. proua Lüling, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. me oleme palju rääkinud siin selles arutelus ähm, menetluslikest asjaoludest ja ma leian, et üsna veider on see, et Euroopa Parlamendi üks komisjon tahab nüüd järsku sekkuda juba paika pandud menetlusse, algatus, komisjoni äh, algatusõiguse monopoliga seoses. komisjonil on siin algatusõigusega seoses monopol ja komisjon peab kandma oma sellekohast vastutust. ja komisjon peab seda tegema ja kui meil oleks ees tekst, äh, siis äh, ja kui see tekst on meie ees, siis loomulikult me koostame selle teksti kohta oma raporti. mina ei näe mingisugust teksti oma ees laual ja ma arvan, et me peaksime siin väga ettevaatlikult tegutsema. kui me siin loome pretsedendi, mis seisneb selles, et meie hakkame siin sekkuma mingisuguse voliniku äh, mõttesse, kes kavatseb teha alles algatust, siis kui on see pretsedent, sellisel juhul kõik, äh, kõik volinikud hakkaksid järsku pöörduma parlamendi poole äh, enne seda, kui nad mingisugust ettepanekut tegema asuvad üldsegi, proua Redingit tunnen ma väga hästi juba tema sünnist saati. käisin koos tema emaga isegi koolis. ja ma olen veendunud, et tal õnnestub komisjoni veenda. ja komisjon peab kõigepealt, komisjoni tuleb kõigepealt veenda, kui valitsused kuskil asuvad reageerima, siis võib-olla sellepärast, et äh, siin on selline menetlus, et on võimalik äh, komisjoni äh, mõjutada juba komisjoni äh, algatusõigusega seotud monopoli küsimuses. mina ise olen seisukohal, et naisi pole piisavalt ja ka siin kojas ei ole kedagi kes on võidelnud äh, soolise võrdõiguslikkuse ja naiste võimaluste eest nii kaua, kui mina olen. mitte ükski, mitte ükski teist ei alustanud seda võitlust kuuekümnendatel. suurem osa teist polnud isegi mitte sündinud. nii et äh, ma võitlen selle eest, aga ma tean, kui ohtlik on öö, äh, töötada oma eesmärkidele vastu ja ma hoiatan teid, ma arvan, et me peame jätma selle valiku Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjonil on algatuse osas ainuõigus, komisjon peab tegema oma valiku, esitama meile oma ettepaneku ja küll siis meie suudame juba seda ettepanekut analüüsida ja me suudame hinnata, kas see on hea ja kui see on hea, siis küll me selle ka läbi surume nii et äh, ma hoiatan teid, äh, ärgem asugem siin selliseid äh, veidraid menetlusi looma, algatama selleks, et avaldada survet komisjonile. komisjon peab kandma oma vastutust härra Barroso teab, mida me tahame, me oleme võtnud vastu juba mitmesuguseid resolutsiooni ettepanekuid, raporteid, arvamusi, kus oleme öelnud seda, mida meie tahame. nüüd siis. kui me asume võitlema äh, voliniku ettepaneku eest, mis komisjonis veel läbi pole läinud, äh, see on tõesti üks veider pretsedent ja äh, mina küll ei tahaks, et teised äh, volinikud hakkaksid endale ette kujutama, et nad saavad kõigepealt parlamendi poole pöörduda, teha kampaaniat parlamendiliikmete seas äh, selleks, et kogu komisjoni suruda oma soovitud suunas, kui komisjonis pole üksmeelt. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele äh, pretsedendile, menetlusele, mida te olete siin algatamas, äh, ma ei tule jälle midagi selle algatuse vastu iseenesest, millest me täna räägime, aga ma arvan, et äh, sellisel juhul me teeme karuteene sellele algatusele, mille osas me suuremas osas oleme ühel meelel ja kui parlament kui parlament näeb ja tõdeb, et äh, proua Redingi ettepanek ei lähe läbi komisjonis, siis tuleb tegutseda. aga mitte praegu, praegu peame algatusõiguse, ainuõiguse ja vastutuse jätma volinikele. Nemad peavad otsustama, kas nad võtavad sellise ettepaneku vastu või mitte suur tänu. ja nüüd äh, proua Bertram. suur tänu, esimees. ma olen väga paljude ettepanekutega siin nõus sisuliselt, äh, aga mul on omalt poolt kolm märkust. kõigepealt, äh, majanduskriis on näidanud meile, et naised kes osalevad tähtsates otsustusprotsessides Ehm, aitavad õigeid otsuseid langetada, oleksid naised osalenud ehm, finantskriisiga seotud otsustes, seda kriisi poleks üldse tekkinudki. ja mm, siis avatud arutelu puudus, see on äh, löök demokraatiale, ehm, löök naiste vastu, rünnak naiste vastu, meie oleme üks osa meie ühiskonna demokraatiast ja meie peaksime seega ühise rindena tegutsema selleks, et selle e-, eesmärgi, õilsa eesmärgi nimel tahaksin toetada seda, mida ütles kolleeg Lunatšek. see on väga hea ettepanek. me teeme ja teeme seda samm-sammuliselt. komisjoni esindaja, nõukogu esindaja ja palun äh, tehke lühidalt, sellepärast et meil ei ole eriti aega. palun, komisjoni esindaja. suur tänu, esimees. minu nimi on Daniela Bankier, olen soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja ja me kuulume asepresident Redingi alla ja minuga on kaasas kolleeg Andrea Stein, kes tegeleb juriidiliste küsimustega, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust. kuulasin teie arutelu, kuulasin teie reaktsioone ning äh, tahaksin omalt poolt äh, öelda, et äh, see mõte, et äh, naiste majandus, osalust majandus öö, juhtimises äh, on, on soovitud edendada äh, juba mõnda aega, see pole kellelegi üllatus, asepresident äh, Reding on sellest rääkinud korduvalt, tegemist on protsessiga, mis sai alguse kahe tuhande kümnendal aastal, kui ähm, komisjon oma ametiaja alguses võttis vastu naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse strateegia ja naiste osalemine ettevõtete juhatuses või ja juhtimises on üks strateegiatest. kaks tuhat üksteist pöördus asepresident ettevõtete poole, paludes ettevõtetel vabatahtlikult võtta endale kohustusi naiste osaluse parandama, osaluse parandamiseks. Äh, eesmärgiks oli kolmkümmend protsenti kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, nelikümmend protsenti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. komisjon äh, tegi äh, kokkuvõtte tulemuste kohta. kahe märtsis kaks tuhat kaksteist ja esitasime ka naiste äriettevõtluse juhatuses äh, osaluse kohta viimase statistika ja asepresident oma ettekandes algatas ka avaliku konsulteerimise selle kohta, millised oleksid kõige tõhusamad äh, meetmed soovitud eesmärkide saavutamiseks äh, ning asepresident Reding kuulutas ka, et ta kavatseb sel aastal teha uue algatuse, mida mainiti ka Euroopa Komisjoni tööprogrammis ja minu poolt ka lühidalt paar sõna selgituseks menetluse kohta äh, ja selle kohta, kuhu me praegu oleme jõudnud, sellepärast et selle kohta on siin esitatud küsimusi. tõesti, asepresident Redingu ettepanek on praegu meie teenistuses konsulteerimise faasis ja teised peadirektoraadid kommenteerivad seda praegu meie komisjonis see protsess ei ole veel lõppenud, see veel kestab ja kui see protsess on lõppenud, siis langetatakse otsuseid poliitilisel tasandil, volinikud arutlevad selle üle ja me ei tea täpselt, millal see ettepanek vastu võetakse. ja see on ju nii poliitiliste arutelude puhul, arutelu on väga huvitav huvitav, poliitiliselt delikaatne ettepanek on oluline, kuid meie suhtume asjasse väga optimistlikult ja usume, et komisjoni tööprogrammis antud lubadused ka täide viiakse ja ettepanek tehakse selle, enne selle aasta lõppu. mis puudutab ettepaneku sisu, siis praeguses faasis ei ole mõtet äh, sellest üksikasjalikult rääkida, kui see ettepanek on juba olemas, äh, siis ma olen veendunud, et äh, nii asepresident Reding kui ka kõik meie teenistused on valmis teiega kõigist üksikasjadest põhjalikult rääkima. kuid praegu ütleksin ma nii palju, et te olete ju kõik ajakirjandusest lubanud, et meie ettepaneku peamiseks omapäraks on see, et et ettevõtted, börsiettevõtted, äh, juhatused äh, ja nii edasi ja nii edasi, neljakümne protsendi äh, eesmärk, VKE-de väljajätmine, tähtaeg kaks tuhat kakskümmend ja riigi osalusega ettevõtete puhul on eesmärgid pisut ambitsioonikamad, aga, aga igal juhul kõigi üksikasjade osas peame ootama komisjoni lõplike arutelude lõppu mis puudutab liikmesriikide äh, seisukohti, siis kohe, kui sellistest ettepanekutest pressile vihjata, siis äh, vallandab see äh, kõikidelt elualadelt kirju ja pöördumisi ja asepresident ja kõik volinikud teavad väga hästi, et komisjonil on algatusõigus ning nad on teadlikud sellest, et ettepaneku tegemisel ei ole mingisugust ähm, liikmesriikide blokeerivat vähemust, selline vähemus võib tekkida küll hiljem, kuid äh, kõigepealt tuleb menetlus lõpetada komisjonis, see tuleb lasta, sellel protseduuril tuleb lasta lõpuni jõuda, me peame tegema ettepaneku ja siis äh, meie kaasõigusloojad äh, peavad täitma oma kohust seejärel ainult üks äh, väike kommentaar veel minu poolt, sellepärast et siin räägiti majanduslikest äh, asjaoludest ja põhiõigustega seotud äh, asjaoludest. kõikidel komisjoni ettepanekutel on kaasas mõjuhinnang ja ma võin teile kinnitada, oleme, et me oleme väga põhjalikult uurinud, milline oleks sellise ettepaneku majanduslik mõju nii mikromajanduslikul tasa-, tasandil, ettevõtete tasandil ja ka riiklikul tasandil ehk siis makromajanduslikul tasandil ja ka Euroopa Liidu majanduse seisukohast. ja põhiõiguste hartat oleme samuti uurinud ja meile on siin toodud välja äripidamise vabaduse põhimõtet ja mittediskrimineerimise põhimõtet ja loomulikult ma võin kinnitada teile, et me oleme põhiõiguste hartat äh, igas äh, mõttes arvesse võtnud ja igal juhul oleme püüdnud saavutada õige proportsionaalsuse õigus äritegevusele ei ole piiramatu õigus ja siin tuleb saavutada õige tasakaal ja ka aluslepingutes on kirjas, et positiivsed sammud, mis aitavad ühel sool hüvitada seda sugu kahjulikult mõjutavaid asjaolusid, on lubatud ja seda me kavatseme ka arvesse võtma. nõukogu, kas soovite teie sõna? ei meil on veel viis minutit koosoleku aega jäänud ja ma tahaksin, et proua Kratsa saaks ka veel kokkuvõtte teha. ja ma tean, et sõnasoovijaid on veel, kuid äh, kõiki ei saa, kõigile ma ei saa sõna anda. nii et proua Morvai, tehke tõesti lühidalt, enne kui ma annan sõnu, sõna proua Kratsale äh, äh suur tänu, ma mõistan täielikult, mida komisjoni esindajad ütlesid, et me peaksime ootama, kuni kõik äh, need üksikasjad on välja töötatud, aga miks siis kõik need üheksa äh, riigivalitsust juba andsid omapoolse arvamuse ja ütlesid, et me ei taha seda? ma muidugi ei tea kõiki üheksat valitsust, ma olen kindel, et üks oli seal küll minu enda oma ja ma ei taha ennast küll välja näha liiga radikaalselt, aga nad lihtsalt kaitsevad praegust olukorda, mis puudutab äh, naiste ja meeste vahelist võrdsust, nad ei taha muutusi ja nad tõepoolest väljendasid oma arvamust, nad ütlesid ei, me ei taha seda, nii et miks siis meie ei võiks väljendada oma arvamust, sellepärast et siin me ju oleme enamuses naised, mõned mehed ka kes on poliitikud, kes tahavad muudatusi, me oleme siin selleks, et me tahame muuta praegust olukorda, me tahame võidelda naiste õiguste eest, et kui nemad juba on juba kasutanud seda äh, vabadust võtta sõna sellel teemal, kaitstes praegust olukorda, miks meie siis sama olukorda ja sama ei võiks teha? vabandan, et see läks natuke pikaks. suur tänu ja proua Kratse. suur tänu ma tõepoolest vabandan, et ma pean kiirustama, sest mul on veel üks kokkusaamine, õigemini oli juba veerand. ja kõigepealt ma peaksin selgitama oma positsiooni. minu positsioon ei ole seotud sellega, et me peaksime sekkuma seadusandlikusse menetlusse. ma olen pöördunud äh, küsimusega äh, parlamentaarse kontrolli poole, saatsin kirja härra Borosole ja minu sekkumise sisu äh, ei ole seotud sellega, et mina talle siis ütleks, mida tema peaks tegema, olles Euroopa Komisjoni president, aga see põhineb Euroopa Parlamendi resolutsioonil, mis oli selle kirjaga kaasas, kus on öeldud, me anname komisjonile ühe aasta aega ja kui me ei näe nendepoolse algatuse äh, põhjal mingeid äh, arenguid, mis puudutab naisi äriühingute juhatuses, siis ta peaks tegema seadusandliku ettepaneku juunis ma ütlesin, et aeg on täis. üks aasta on mööda läinud. aga millised on siis teie plaanid, mida te kavatsete teha? ja kui meil seda probleemi ei oleks, siis ma ei saadaks ju kirja härra Borossole. vaid jääksin selle küsimuse juurde, mille ma esitasin parlamendile, aga kui ma kirjutasin kirja, ja see ei põhinenud mingitel kuulujuttudel, aga ma tahtsin saada vastust Euroopa Parlamendi resolutsioonile. ja seal, kui meil on olemas õiguslik alus ja positsioon, siis me võime sekkuda, sest meil on see võimalus olemas ja me võime paluda komisjonil arvesse võtta resolutsiooni aastast kaks tuhat üksteist, kus me oleme öelnud, et kuni juulini kaks tuhat kaksteist komisjon peaks esitama ettepaneku ja kui mina ütlen seda, me peaksime siis äh, inimestel arvamusele reagee-, reageerima, nagu proua Morvai ütles, et ikka et inimesed küsivad meie käest, ajakirjanikud küsivad meie käest, et mis siis toimub, kas seal on mingid arengud, kas meil toimub mingit progressi ja kas me tahame tõepoolest seda ideed toetada, mida on toetanud parlament, kas me peaksime siis looma selliseid antikehasid avalikule arvamusele, kas me peaksime siis selgitama avalikule arvamusele, mis siin toimub? tegemist on sellise arvamusega, mille osas on parlament hääletanud, seda parlament ka toetab ja me oleme, meie olime sel äh, esirinnas, meie avasime selle võimaluse ka proua Redingule, sest tema oli väga rahul kui ta nägi meiepoolset resolutsiooni, siis tal oli ka võimalus selleks, et oma ettepanekut esitada. meil olid kõik väited olemas parlamendi poolt selleks, et luua posit-, olles võim-, loonud võimaluse tekitada positiivset õhkkonda, sekkumata samas töösse, mida teeb Euroopa Komisjon. suur tänu ja kahjuks pean nüüd ära minema. suur tänu, suur tänu selle eest ja suur tänu teile kõigile arvamuste vahetuse eest ja ma tahaksin nüüd siis lõpetada, öeldes, et tehtud on ettepanek, et naistekomisjon äh, äh peaks omapoolselt reageerima siis mingil viisil. mina nüüd sellega läheksin koordinaatorite juurde, nemad, esitan selle teema neile ja nemad siis peavad otsustama, milline meie järgmine samm peaks olema, sest nemad, nendel on ka vastav volitus kirjade saatmiseks. ma teen seda, ma saan selle ettepaneku neile esitada, aga kui te soovite, et koordinaatorid äh, selle kirja saaks, saadaksid, siis peaksite nendega ise ka rääkima ja siis meil toimub arutelu, siis vaatame, mida nad ütlevad. aga on, par-, peaksin ütlema, et parlamendi arvamus siinkohal on väga selge, Kratsai raportis on öeldud seda, et me tahaksime näha kvoote ja meil oli ka äh, Interfelti ja ka teisi raporteid äh, nii et äh, parlamendi arvamus on väga selge, meil on ka selge enamus olemas parlamendis, kes on selle poolt, nii et enne kui ma praeguse koosoleku lõpetan, ma tahaksin ka mainida veel seda, et me jätkame oma tegevust homme Euroopa Nõukogu tuleb siia selleks, et rääkida naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamisest ja selle võitlemise, selle vastase võitluse konventsioonist. tegemist on tööga, mis käib käsikäes meie poolt tehtava tööga, sellega, mida meie tahame siis teha, selleks, et vältida soopõhist vägivalda. suur tänu, ütleb esimees ja esimees vabandab tõlkide ees, et kaks minutit läks üle aja. suur tänu ja kohtume homme.